kirja äh, kolleegidest, kes on äh, nimetatud äh, erinevatesse komisjonidesse ja kui vastuväiteid ei tule, siis on see ametisse nimetamine kinnitatud